Bien, mesdames, messieurs, chers collègues. daamid ja härrad, kallid kolleegid. mul on hea meel täna vastu võtta Sloveenia välisministrit härra Žbogarit, kes tahaks meile rääkida rahvusvahelise demineerimise ja miniohvrite abistamise sihtfondi tööst, mis on siis ellu kutsutud Sloveeni valitsuse poolt, see on oluline teema selle teemaga puutuvad mõned meie komisjoni liikmetest regulaarselt kokku ja eh, see on oluline eh, selles regioonis, mis Euroopa julgeoleku kaitsepoliitika jaoks on väga tähtis, nimelt Balkanil. ja nüüd ma kontrollin, kas tõlge toimib. meil on siin mõned tehnilised probleemid me oleme ju kõik siin prantsuse keele oskajad, mis meil viga? Ah, le Slovène est sur le canal anglais. Sloveenid on kuidagi in-, Inglise kanalile sattunud. väga huvitavad arengud toimuvad. kas nüüd on korras kõik? seega siis äh, me räägime rahvusvahelise demineerimise miiniohvrite abistamise sihtfondist. kuulame minister Špogarit, see puudutab Lääne-Balkanit äh, ja see regioon on äh, ÜKJP suhtes väga oluline Euroopa Liidule, see, mm, me korraldasime seal oma esimese missiooni, Kosovo, Bosnia, Hertsegoviina, kõik on meie jaoks väga huvitavad teemad härra Špogar on Sloveenia välisminister ja ma palusin ka äh, kolleeg Paskut, kes on endine välisminister, äh, sekundeerida talle meie koosolekul ning loomulikult äh, võib temaatikat laiendada, ma usun, et härra Špogar on äh, valmis selleks, et vaadelda siis neid küsimusi laiemas välispoliitilises kontekstis. meie käsutuses on tund, üks tund, kõigepealt sissejuhatav sõnavõtt ja seejärel debatt, võib-olla ka härra Pasku soovib sõna võtta. mina tahan ainult tervitada siin härra ministrit ja ootan huviga teie sõnavõttu suur tänu ja loodame, et nüüd on ka tõlkeprobleemid ja tehnilised probleemid lahendatud. palun, sõna on teil, härra minister. suur tänu tere päevast kõigile parlamendiliikmetele ja eh, suur tänu, et te mind kutsusite siia komisjoni kõnelema. Mm, hea meel on, mul on hea meel rääkida teile rahvusvahelise demineerimise ja miniohvrite abistamise sihtfondist, mis loodi Sloveenia poolt koos meie regiooni riikidega. me tegeleme demineerimise küsimustega, maamiinide küsimustega, aga ma puudutan kõiki neid hiljem. oma lühikeses ettekandes tahaksin keskenduda kahele aspektile. kõigepealt tahaksin rääkida Sloveenia välispoliitika loogikast ja sellest, kuidas see sihtfond sündis sõltuvalt meie julgeoleku kontseptsioonist. ja äh, samas peab ütlema, et meie äh, julgeolekupoliitika areneb äh, ja, ja ITF on juba hästi juurdunud projekt, see sihtfond ITF ei ole muidugi kogu meie välispoliitiline tegevus, aga see on meie tegevuse üks väljund tahaksin teile rääkida kolmest kontseptsioonist. Nendest äh, karakteristikutest, mis määravad ära Sloveenia välispoliitika ja siis tahaksin rääkida ka ITF-i operatsioonidest. Äh, ma tahaksin äh, öelda, et sloveenid soovivad olla põhimõttelised, eetilised, globaalsed ning ambitsioonikad ja ka äh, rõhuda olulisusele. kuidas me näeme siis eetilist välispoliitikat, me tahaksime äh, kõigepealt muidugi rahvusvahelistes suhetes tugineda äh, üldistele väärtustele, sotsiaal, solidaarsus, inimõigused ning arengupoliitika, need on meie juhtpõhimõtted. meie välispoliitika tuum ning kuidas on sellega seotud ITF? maaminid ning lõhkemata laskemoon põhjustavad sotsiaalmajanduslikke tagajärgi kohalikule elanikkonnale, ühest küljest takistata, takistavad need sotsiaalmajanduslikku arengut, põgenike tagasipöördumist kodudesse ning pärsivad riikide arengut üldiselt ITF on andnud olulise panuse maamiinide likvideerimisse, vähendamaks nende äh, negatiivset mõju inimestele ning me oleme väga uhked selle üle, et Euroopa Liit on ülemaailmses miinivastases võitluses esirinnas. me aitame kaasa jätkuvalt Bosnia-Hertsegoviina ülesehitamisele ning äh, ITF loodi Sloveenia valitsuse abil tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksanda aasta märtsis, enne kui Sloveenia veel Ottawa konventsiooniga ratifitseeris, konventsiooni ratifitseeris. fondi tegevus on laienenud nüüd Bosnia-Hertsegoviinast kogu regioonile, kus esineb miine ja muide, neid on kõikjal, samuti on laienenud meie tegevus regioonist väljapoole ja tuleksin nüüd tagasi välispoliitika põhimõtete juurde. tahaksin teile öelda, et selles raamistikus, milles me tegutseme, peame me väga tähtsaks ka inimõigusi, inimõi-, ÜRO Inimõiguste Nõukogu otsuseid, me olime kuni viimase ajani ka selle organisatsiooni liikmed. samuti huvitab meid välis, Lähis-Ida poliitika, Gaza sektor ja jälgisime ka laevastikukonflikti lahendamist seoses äh, Gaza sektoriga hiljuti. me tunnistame, et Euroopa Liidu hääl peaks olema jõulisemalt kuulda Palestiinas, eriti käesoleval aastal, kui me hakkame jõudma eh, Palestiina läbirääkimiste lõppfaasi ja räägime juba Palestiina riigist. välispoliitikas jätkame me aktiivset tegevust inimõiguste kõikide aspektide käsitlemisel, kõigepealt soovime me haavatavaid kodanikke konfliktitsoonides kaitsta, lapsi, naisi ja hiljem ma selgitan täpsemalt, milline on IDF-i Gaza projekt, aga praegusel hetkel tuleb märkida ka seda, et me jätkame Darfuri olukorra jälgimist. meiega on olnud äh, president oli väga aktiivne selles suhtes ja me väljendame jätkuvalt oma muret Darfuri kodanike raske olukorra pärast. alguses nimetasin me, ma ka olulise aspektina meie välispoliitikast vajadust tegutseda regionaalsel, aga ka globaalsel tasandil loomulikult regionaalsel ehk piirkondlikul tasandil peame me kõigepealt käsitlema Lääne-Balkanit, Sloveenia on selle piirkonna toetaja, me toetame selle piirkonna Euro-Atlandi integratsiooni, mis peab kaasama kõik selle piirkonna riigid, me abistame nii poliitiliselt, majanduslikult kui ka sõjaliselt seda piirkonda nii palju, kui me suudame, me jätkame oma jõupingutusi. ma olen kuulnud ka, et ma, ma tahaksin ka öelda, et eelmise aasta novembris jõustus Sloveenia ja Horvaatia piirileping. see rakendub niipea, kui Horvaatia Euroopa Liiduga liitumislepingu allkirjastab see oli Sloveenia ja Horvaatia jaoks väga tähtis protsess. meie soov on aga kokku tuua koostöö abil kõik piirkonna riigid. jätkuvalt oleme aktiivsed kõige tähtsamatel poliitilistel foorumitel, samuti sõjalis-poliitilistes missioonides EULEX-is, EUPM-is ja Alteas ning äh, loomulikult ka KFOR-is äh, meie kohalolek, sõjaline kohalolek on seal üsna tuntav. nüüd parlamendis olime me väga rahul sellega, et Lääne-Balkani viisapoliitika liberaliseerimise otsus võeti vastu me nägime otseselt selle väärtust, kuna inimesed said nüüd siis vabalt Euroopasse reisida, nii nagu nad seda kakskümmend aastat tagasi ka tegid. viisarežiimi liberaliseerimine on väga tähtis vaba liikumise põhimõtte teostuse seisukohast, eriti tähtis on see loomulikult noortele, kes on meie piirkonna tulevik Euroopa perspektiiv on kõige suurem motivatsioon piirkonna riikli, riikidele, et edasi arendada, ellu viia reforme. tahaksin öelda, et Euroopa perspektiiv on lausa reformide käivitajaks, mootoriks me teame seda ise, sest meiegi ühinesime hiljuti Euroopa Liiduga. Euroopa Liit peab pakkuma nendele riikidele usutava perspektiivi ja loomulikult piirkonna riigid peavad oma kodutöö ka ära tegema. Euroopa tasandil oleks minu meelest vaja e-, eelkõige käesoleval aastal kindlat kava, mida me soovime saavutada erinevad riigid on oma arengutasemel ja integratsiooni astmelt ähm, edas, edasi jõudnud erinevalt. Äh, Horvaatia soovib juba äh, liitumislepingule alla kirjutada sel aastal, aga teised riigid on kõik arenenud erinevalt. me näeme lausa kahte gruppi selles piirkonnas ma ei taha küll öelda, et see on ametlik jaotus, ühed on jõudnud äh, integratsiooniprotsessis üsna kaugele, Makedoonia tahab läbirääkimisi alustada Euroopa Liiduga, Montenegro on kandidaatriik ning ilmselt äh, see saab teoks äh, aasta lõpus, nad ootavad kuupäeva, Serbia on Serbiale on esitatud vastasisuline küsimustik ja me usume, et nad võivad integreeruda väga kiirelt. üks riikide rühm on selline, kelle puhul me loodame, et läbirääkimisi võib alustada juba aasta lõpus või vähemalt antakse neile mingisugune kuupäev alustamiseks aasta lõpus. ja teine rühm on siis neid, kes näiteks, kuhu kuulub näiteks Albaania, kes on küll oma taotlused esitanud aga äh, nad alles ootavad oma kandidaadi staat-, staatust. Bosnia-Hertsegoviina ei ole oma taotlust esitanud, aga Kosovo on meil samuti selles piirkonnas, Euroopa Liit arendab suhteid Bosniaga, äh, Kosovoga ja äh, selleks on ette nähtud ka üks kindel programm loodame ka, et teise rühma riigid arenevad edasi. eritähelepanu muidugi kuulub Bosnia-Hertsegoviinale. Sloveenia keskendub Hertsegoviinale just eriti. meil on eriesindaja seal, et vastastikust mõistmist suurendada kahju oleks, et riik, kes on kõige rohkem sõjas kannatanud, peaks jääma nüüd tahaplaanile. seega me soovime, et ta liiguks nii kiiresti kui võimalik edasi. ja kui ma Lääne-Balkanist kõnelen, pean ka ITF-ist äh, kõnelema, sellest, mida ITF, rahvusvaheline sihtfond teeb. ITF, nagu ma juba ütlesin äh,, sai alguse eh, just seoses Bosnia-Hertsegoviina toetamisega. Eh, minipuhastus on eh, Makedoonias, Kosovos, Montenegros, Albaanias ja Serbias edukalt läbi viidud, aga probleeme veel jätkub näiteks Bosnia-Hertsegoviinas ja Horvaatias enamus ITF-i kogutud äh, miinidest koguti just äh, miinidega saastatud, äh, kõige rohkem saastatud piirkondadest kuni kahe tuhande kümnenda aastani kulutati peaaegu sada kakskümmend viis miljonit eurot Bosnia demineerimisele ja siis viiskümmend Itaalia on eraldanud viiskümmend miljonit eurot ITF-i tegevuseks Horvaatias. ITF on samuti regionaalkoostööd Kagu-Euroopas edendanud seoses äh, maaminidega, seda toetas I-, sellist koostööd, regionaalset koostööd äh, toetas ITF ja see oli ka üks usaldusmeetmeid liikmete, äh, selle piirkonna riikide vahel tegelikult aitas see luua eh, regiooni riikide vahel esimesi kontakte, see oli esimene küsimus, milles Kagu-Euroopa riigid koostööd tegid peale sõda. Eh, see viis eh, miinitegevuse koordineerimisnõukogu loomiseni ning ITF on nagu oiva keskus siis demineerimise küsimustes selles piirkonnas loomulikult ITF on laiendanud oma tegevust äh, tänaseks päevaks, meil on projekt Lähis-Idas, Kaukaasias ja Kesk-Aasias. tuhande, kahe tuhande üheksandal aastal korraldasid OSCE ja ITF ühe projekti, mis puudutas siis äh, demineerimistegevust Kesk-Aasias, selle eesmärk on konsulteerida piirkonna riike äh, ja ka Afganistani ja jõuda kokkuleppeni äh, regionaalse koostöö osas, see on sarnane mudel, mida me rakendasime Lääne-Balkanil. ja see oleks siis, meie eesmärk oleks siis Kesk-Aasia miinikoordineerimise nõukogu luua uuesti abiga. ja lubage mul nüüd jätkata mm. -hmm rääkides edasi Sloveenia välispoliitika põhimõtetest, kolmandast osast nendest, nende põhimõtete hulka kuulub siis vajadus olla ambitsioonikas, vajadus olla nähtav. põhivastutus muidugi lasub kodanikel, meie soovime kodanike elu äh, lihtsamaks, paremaks muuta, anda selleks eeltingimused. ITF tegutseb just selle nimel see äh, on projekt, mille eesmärk on Lääne-Balkani kodanike elu paremaks muuta ning ma tahaksin teile ka andmeid esitada selle kohta, kui palju regioone me oleme puhastanud miinidest. ITF koordineerib ka Gaza projekti, meie äh, projekt puudutab siis just lap-, laste toetamist, kuuskümmend üks Gaza last, üheksa on, on abi saanud meie fondist üheksa psühhoterapeuti, kaasa arvatud Ljubljana ülikooli professorid aitavad seda projekti ellu viima, mida siis ITF teeb? me toome lapsi Gazast, miniohvreid, koostöös kohanike partneritega, Palestiina partneritega, kõige rohkem kannatanud lapsed, kes on siis kaotanud kas ühe või kaks jäsemetest Sloveenia rehabilitatsioonikeskusesse. meie kavatsus on aidata praegu sada ka-, sada kahtekümmet last järgmisel aastal. lapsed jäävad Sloveeniasse kolmeks nädalaks, pärast seda lähevad nad Gazasse tagasi praegu me soovime seda algatust täiustada, ITF soovib Palestiina omavalitsustega koostööd tehes koha peal rehabilitatsioonikeskuse luua. meie eksperdid saaksid siis äh, aidata rehabilits-, rehabilitatsiooni või taastusraviprotsessi käivitada, nii et palestiinlased siis ise selle üle võtaksid hiljem samuti on meie projektis kavas koolide ehitamine Gaza sektoris. me tahaksime terviklikku nii äh, psühholoogilist kui ka sotsiaalset taastumist toetada laste jaoks on meie töö väga oluline, see muudab nende elu. meie välispoliitikas ongi just tähtis see, et me saame inimeste elu paremaks muuta, et meil oleksid julged kavatsused, ja me soovime ka julgeole-, Euroopa, vabandust, ÜRO Julgeolekunõukogus mittealalise liikme staatust ka aastateks kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist saavutada. me soovime ära kasutada seal oma kogemusi, oma projekte, oma teadmisi. ja tahaksime ka finantseerida meie ühiste probleemide lahendamist millega tegeleb ka ÜRO Julgeolekunõukogu. ja lõpuks tahaksin teile ka mõned arvud esitada selle rahvusvahelise sihtfondi kohta. Um, äh, kui me äh, alustasime, siis äh, üle saja kolmekümne miljoni euro anti raha, osalesid, osalesid kakskümmend kaheksa valitsust ja me võime igatahes öelda, et ITF on niisugune edukas Atlandi-ülene projekt. nii see raha, mis tuli USA-st, sellele pandi oma poolt Euroopast juurde ja raha on olnud rohkem kui kakssada viiskümmend miljonit ja seda on kasutatud just demineerimise jaoks. nagu ma ütlesin, me alustasime üheksakümne kaheksandal aastal, tegemist oli väikese, väikese sihtfondiga. aga kuna meie halduskulud on väga väikesed ja doonorid on väga rahul meie tööga siis äh, äh, igatahes äh, võtsime meie üle kõik tööd, mis oli seotud Lääne-Balkanis jalaväemiinide osas sada seitsekümmend miljonit ruutmeetrit oli see territoorium, mida me oleme demineerinud, väga suur ala ka Kaukaasias ja eh, me eh, oleme aidanud rohkem kui eh, neljakümmet tuhandeid inimest, lapsi, täiskasvanuid, kes elavad nendes piirkondades, mis on miinidega üle külvatud. ITF praegu töötab välja uut strateegiat, see peaks hõlmama aastaid kaks tuhat üheksa, kaks tuhat kolmkümmend, kolmteist. me tahame eh, eh, laiendada oma tegevust, mitte ainult aidata eh, miiniohvreid, vaid me tahame üldse aidata kaasa inimeste turvalisuse tagamisele ja Äh, see puudutab ka äh, äh, käsirelvadest saadud vigastusi, kergrelvi. me tahame üldse tegeleda desarmeerimise, demobiliseerimise, taasintegreerimisega ja need on väga olulised ning ma nüüd tõmbaksin sellele jutule praegu joone alla. maamiinid Eh, on väga jubedad asjad ja kogu välispoliitika peaks mõtlema inimeste elude eh, säästmise peale ning me oleme väga tänulikud Euroopa Liidu toetusest, Euroopa maade toetusest, eh, kes on andnud raha ITF-i tegevuse jaoks, et me saaksime tegeleda demineerimisega Balkani maades ja teistes regioonides ja eh, see on üldse eh, teinud võimalikuks meie eduloo. suur tänu teile! Merci beaucoup, monsieur le ministre. Euh, suur tänu, härra minister, enne kui me alustame oma debatti, tahaksin teile meenutada, et kaks tuhat üksteist on teie riigi jaoks eriti oluline, sest kahe tuhande üheteistkümnenda aasta suvel tähistate te eh, iseseisvuse kahekümnendat aastapäeva. Ivo Vaigel muide ja Jelko Katsin, Serbia raportöör, on aktiivselt tegutsenud selle nimel, et Lääne-Balkani viisarežiimi liberaliseerida ja Sloveenia kolleeg Tanja Fajon on samuti väga aktiivselt selle nimel tegutsenud, Alois Peeterlet tuleb samuti nimetada, sest ta on väga palju tööd teinud suhete edendamiseks Kesk-Aasiaga. Sloveenia delegatsiooni liikmed on eriti aktiivsed, kui on vaja kvaliteetset tööd teha, siis ei ole oluline, kui suurest riigist eh, parlamendiliikmed tulevad. härra Van Orden on eh, Miini temaatika raportöör ja annaksin kõigepealt talle sõna äh, wow.. suur tänu! ma tervitan siin Sloveenia välisministrit. suur tänu, et te tulite ja meiega kõnelesite ja et te just koondasite oma tähelepanu miinivastasele tegevusele. tõepoolest, mina eh, eh, olin raportöör eh, selle mm, dokumendi osas, mis puudutas miinide vastast võitlust. ja ma peaksin ütlema, et eh, varem eh, olin ma mentor, kes aitas ITF-i üldse asutada. miinide vastane võitlus on tõepoolest eh, niisugune valdkond, kus Euroopa Liit on tõepoolest olnud eh, edukas, eh, tõepoolest me oleme panustanud kõige rohkem sellesse tegevusse ning eh, me aitasime luua ka ITF-i, sest et et Balkani regioonis olid miinid erakordselt suureks probleemiks ning IDF on väga eh, hästi eh, tegutsenud, on leidnud ka raha, et eh, sama palju raha on tulnud ka USA-st ning meil on tõepoolest väga hea meel, et te olete olnud nii edukad ja me täname teid selle töö eest, mida te olete teinud paljude aastate jooksul aga nii nagu teisedki äh, rahvusvahelised organisatsioonid äh, nagu äh, üldse ei paistab olevat vabaühendustega, nad muteeruvad, nad kusagile kaovad ära, lahustuvad, aga väga hea, et teie olete säilitanud oma tähelepanu miinide mm, osas. kui me nüüd vaatame Kagu-Euroopat, eriti Bosnia-Hertsegoviinat, siis kuidas te arvate, kuivõrd probleemid on alles jäänud, kuivõrd miinid on ikkagi veel probleemid, kuivõrd miini ohvrid on eh, suureks probleemiks seal? kui eh, kirjutati alla Ottawa lepingule, see oli üheksakümne seitsmendal aastal, siis eh, inimesed, kes seda tegid, E, nagu ei saanud aru, et tegemist on lõpmatu protsessiga. meil oli nii väga lõplik arvamus asjast, me arvasime, et kümne aasta jooksul saab kõik korda, et e, kõik miinid saavad selleks ajaks ära e, korjatud. aga me mõtlesime, et selle aja jooksul saab miinidest lahti, saab aidata ohvreid aga kui nüüd Euroopas nii palju pühendatakse jõudu ja aega sellele, siis ja väga palju on juba muutunud, siis ma tahaksin teada, eh, millisel määral on sellest probleemist üle saadud, kui palju on veel jäänud teha? mina olen alati tundnud muret selle pärast, et me ei ole piisavalt ära kasutanud eh, konfliktis osalenud riikide relvajõude eriti Bosnia-Hertsegoviinas. sest paistab, et nad, et me oleme kuidagi ähm, vaadanud äh, sõjaväelastele viltu, aga tegelikult nemad ju vastutavad selle eest, et miinid said äh, sinna maha pandud, see on ju nende esmane vastutusvaldkond. aga mikspärast äh, nendele viltu vaadatakse probleemi lahendamisel? mulle tundub, et me oleme siin lasknud võimaluse käest. ning eh, ma tahaksin teada, mil määral ITF eh, saab raha veel Euroopast. ja mind huvitab ka väga eh, tõsiselt see muu töö, mida te teete, sest te olete oma tegevust laiendanud, aga me ikkagi peaksime ka säilitama selge fookuse. võib-olla eh, hoopis eh, saab siis eh, selle sihtasutuse kinni panna ja hakata tegutsema teistes valdkondades, aga need on minu küsimused teile tänasel päeval. tänu, härra Van Orden mul on neli sõnavõtusoovi meil on aega üheteist viieteistkümneni, me oleme natuke maha jäänud oma ajakavaga, seega palun tehke nii lühidalt, kui te saate, et äh, ka härra minister vastata saaks teie küsimustele. ma tahaksin veel härra Van Ordenile lisada, et äh, Bosnia-Hertsegoviina konflikti intensiivsus näitab, et äh, demineerimise töö ei ole sugugi lõppenud, aga kas tegemist on tõesti ainult kvantitatiivse probleemiga, arvestades miinide hulka, või äh, on tegemist ka mingeid, mingite poliitiliste probleemidega? nimelt äh, me peame tõdema, et äh, demineerimine ei ole veel lõppenud ja kas, ja, ja meid huvitab, mis seda takistab. järgmine küsimus härra Vaigelt. Me... suur tänu. härra minister, minu arvates on teil õigus. kui te eh, tõite IDF-i välja kui eh, väga eduka Sloveenia algatuse. see on tõepoolest üks suurimaid asju, mida Sloveenia on teinud ja väga hea, et te panite selle ka laiemasse konteksti sellepärast et kuigi me räägime miinidest, see on jäänuk sõjast, eh, see on jäänud, eh, see on jäänuk eh, möödunud kaitsepoliitikast, ajaloost. aga praegusel hetkel on meil hoopis teistsugused miinid, sellepärast et praegu me räägime inimestest, kes on ise miinid. me räägime siin terroristlikest rünnakutest, kus inimene on miin, see on veel ohtlikum kui äh, on maamiinid, see on tuntuvalt hirmu äratavam kui äh, klassikaline miiniprobleem. mina tahaksin kuulda teie kommentaari. Äh, asi puudutab lahendamata konflikte, on ju teada, kus kriisid on teravad ja seal eh, on järjest suurem oht, et eh, järjest rohkem kasutatakse seda uut tüüpi miini. ja eh, see on väga tugevaks ohuks rahule. kuivõrd on see muutunud väga suureks uueks probleemiks ja ma tahaksin kuulata teie kommentaari sellele, sest teie olete noor poliitik ja eh, teil on eh, suur võimalus lahendada homseid probleeme. suur tänu, härra Janes. Bueno. suur tänu siin eh, kolleegid juba tõstatasid neid küsimusi, mida ka mina oleksin esitanud, sellepärast teen väga lühidalt. kõigepealt ma tänaksin ministrit eh, sellest, et te tulite meie ette kõnelema, ma tänan teid nende suurepäraste selgituste eest, aga üks asi, mis on väga oluline, eh, mitmepoolse demokraatliku poliitika puhul, mida arvavad inimesed, milline on avalik arvamus ITF-i programm ei ole tegelikult üldsusele väga hästi teada, eriti Hispaanias, kus väga sageli toimuvad arutelud näiteks ülikoolides või erinevates keskustes ja käsitletakse miinide teemat. ja mina nimetan seda programmi ma räägin sellest, milline on olnud selle mõju ja siis on kuulajad väga eh, skeptilised, radikaalsed vabaühendused on öelnud, et eh, raha küll anti demineerimise jaoks aga need riigid, kes raha selle jaoks annavad, eh, toodavad samal ajal miine avalik arvamus on oluline. minu teine punkt. Teie andsite ülevaate olukorrast Euroopa Liidus erinevates Lääne-Balkani maades te tõite välja võimalused, mis nendel riikidel on Euroopa Liiduga liitumiseks, see on oluline, sellepärast et ikka ja jälle meie kuuleme negatiivseid arvamusi Euroopa Liidu kohta, mitte positiivseid arvamusi. Öeldakse, et, et aga tegelikult, kui on terve nimekiri liik, riikidest, kes tahavad mm, liituda eh, Euroopa Liiduga, siis olukord ei saaks olla nii halb. Eh, suur tänu nüüd eh, Lunacek, kes on raportöör Kosovo osas. Uh, suur tänu selle ettekande eest, et te rääkisite, mida ITF teeb. ma tõepoolest hindan kõrgelt seda, mida teie maa on eh, rohkem kui kümne aasta jooksul saavit-, saavutanud Bosnias ja teistes Balkani riikides ja ka mujal maailmas asi on äärmiselt oluline, te ju isegi ütlesite, et, et maamiinide hävitamine e, on oluline, sellepärast et miinidel on sotsiaalmajanduslikud tagajärjed ja niimoodi me väga paljude tsiviilinimeste kannatusi ju saame leevendada ning tõepoolest, see on väga oluline selleks, et maad saaksid uuesti minna tagasi normaalsuse teele ja oluline on siduda seda projekti arenguprojektidega, et, et eh, kuidas on eh, selles osas asjad aga üks asi, mida te nimetamata jätsite, olid klastermiinid. mina olin enne Austrias eh, parlamendi liige ning eh, me tegime kõvat tööd selles osas, et Austria liituks Dublini konventsiooniga. kas see klastermiinid on ka üks osa teie tööst? ma tahaksin igatahes teada, kas on ja kui ei ole, siis miks? ja seda, mida ütles härra Jaanis, ma jätkaksin sealt, et kuivõrd tugev on teie siht fond, kas te suudate veenda oma riigi inimesi või, või teisi riike, et nad hävitaksid, et nad hävitaksid äh, olemasolevad miinivarud ja kas selles osas on saavutatud ka mingisugust edu, et lepitaks kokku enam miine mitte toota? Äh, kuidas te töötate selle nimel, et niisugused plaanid teoks saaksid? ja nüüd üks küsimus, mis puudutab konkreetselt seda fondi e, kahe, kuni kahe tuhande kuuenda aastani oli Euroopa Liidus üks eraldi eelarvelida, rida, e, mis puudutas e, maamiine. aga nüüd tegeldakse sellega erinevate instrumentide all, stabiilsusinstrumendi ja nii edasi alt Äh, aga nüüd, kui sees seisab meil arutelu uus finantsperspektiiv, uue finantsperspektiivi äh, osas, siis milline oleks teie soovitus, kas peaks olema selle jaoks eraldi eelarverida või peaks ta tulema kuidagi, rahad tulema läbi teiste äh, programmide? tegelikult minule tunduks, et oleks hea, kui selle jaoks oleks üks rida. ja nüüd viimane küsimus puudutab poliitikat. Teie ütlesite, et E, viisarežiimi e, liberaliseerimine on väga hea aga tegelikult ma tahaksin öelda, et Kosovot viisa liberaliseerimine ei puuduta. E, aga mikspärast see niimoodi läks, mida te arvate sellest? suur tänu, sõna saab Jelko Katsin, kes on Ahveti raportöör Serbia küsimustes As uh, my colleague uh, Ulrike just ja nii, nagu minu kolleeg Ulrike praegu ütles, meil on vaja aidata maid, sellepärast et nad hävitaksid lõhkeainet, mis nendel on kogunenud see lõhkeainet on igal pool palju, mitte ainult Lääne eh, Balkanis, vaid ka kõikides teistes maades. ja tegelikult meil oleks vaja selliseid suuniseid, kuidas me saaksime selle poliitika ellu viia. hiljaaegu toimus äh, Albaanias tohutu äh, plahvatus, kus oli lõhk, laskemoona kokku veetud ja niisuguseid ladusid, ladustamiskohti on tohutult palju, eriti Ida-Euroopas. ja ma tahaksin teada, kas te mõtlete sellele teemale, et kuidas ka seda äh, Äh, probleemi lahendada, kuidas aidata kaasa sellele, et hävitataks kogudetud, kokku kogutud lasku, mm, laskemoona. nüüd meie ala komisjon tegeleb just nimelt julgeoleku küsimustega. aga nüüd Tiranas olid väga tõsised rahutused, on kolm ohvrit ja ikkagi on oht, et see võib uuesti kõik korduda. mina tahaksin teada, mida teie valitsus arvab? kuidas tegeleda niisuguse eh, sensitiivse olukorraga, mis on Albaanias? Eh, muidugi viisa liberaliseerimine Albaaniaga on oluline, aga tegelikult viisa liberaliseerimist ju ei saa olla, kui niisugune asi juhtub iga eh, mõt-, mõne kuu tagant. olukord on äärmiselt keeruline ja ma tahaksin teile nimetada seda eh, arutelu, mis toimub praegu Strasbourgis. Eh, tegemist on äärmiselt vastuolulise, eh, vastuolulise raporti. seal süüdistatakse äh, seal süüdistatakse üksteist ning niisugusest ohtlikust ringist on väga raske välja saada, sellepärast et kõik need süüdistused käivad eh, üksteise aadressil järjest eh, kiiremini ja kiiremini. asi ei puuduta mitte ainult Albi-, Albaaniat, mitte ainult Kosovot, aga igatahes seda mürgipilve, mida me õhku paiskame, see mürgipilv läheb järjest paksemaks. mis teie asjast arvate, aitäh? Euh, suur tänu. härra Statsni, palun. Thank you, Chairman. Thank you, Mr Minister. suur tänu ma tänan ministrit selle eh, olulise ettekande eest ja nende tegevuste eest, mis on äärmiselt olulised mul on tehniline küsimus, ma tegelikult eh, tahaksin selgust. Teie ütlesite, et eh, rahas tuleb USA-st ja siis sama palju paneb Euroopa Liit juurde või, või eh, meil on ju väga erinevad doonorid, doonoreid on palju. kas siis, kas siis USA-s korjatakse kõigepealt raha ja meie paneme sama palju juurde või käib see protsess vastupidi? see oli üks asi. ja teine küsimus puudutab teie sihtfondi, kas te ostate ise seadmeid või te lihtsalt eh, eh, kuidagi rendite neid või, sest tegelikult ma tean, et eh, Slovakkia toodab selliseid seadmeid, mis aitavad miine deaktiveerida. sellepärast, et eh, kui me veel olime kommunistlikus eh, maailmas, siis me tootsime palju eh, selliseid seadmeid, aga nüüd on sõna siis ministril uh,. Lepe besede o delovanju Narodna sklada za razminiranje. suur tänu suur tänu toetuse eest, et te kiitsite meie fondi tööd. meie Sloveenias oleme väga uhked selle üle, mida me saavutanud oleme. me saame niimoodi näidata, et me oleme füüsiliselt väike riik, aga me saame teha suuri asju, mis on väga olulised. kui me eh, tegeleme konkreetsete projektidega aga nüüd siis lühidalt kõik need küsimused, mis mulle esitati. alustaksin Kosovost. vabandan, et ma kasutasin valet sõna. Kosovo eh, on eh, Lääne-Balkanis täiesti olemas ning me tõepoolest loodame, et me suudame hõlmata Kosovo dialoogi Nendel on vaja Euroopa Liidult märki, et ka nemad on Lääne eh, Balkani osaks, et nendel on Euroopa Liidu raames tulevikku. ja kõigepealt oleks vaja alustada viisadialoogiga. ja siis tulevad muud asjad. viisadialoog peaks algama niipea kui võimalik just nimelt eh, ka selle Serbia-Kosovo dialoogi raames on see oluline. nüüd Bosnia. Minni probleem ei ole Bosniast kadunud, ei Bosniast ega Horvaatiast. on mitu, eh, on mitu eh, nagu ähm, sammu, mida tuleb teha ja siis äh, kolmas samm on kõige viimane. ja äh, tegelikult see on siis meie ideaal, et äh, enam ei oleks ühtegi miini, aga selline eh, aste, mida nimetatakse mine safe, et enam ei ole väga suurt ohtu miinidest, on eh, tegelikult eh, niisugune eesmärk, mille saavutamine on väga hea, see tähendab, et inimesed saavad tegeleda oma majandustegevusega ja enamus riike on juba miinide osas ohutud, aga Horvaatia ja Bosnia ei ole veel seda. võitlus miinide vastu Bosnias jätkub ja eh, demineerimine peab Bosnias jätkuma. meie eh, fookuses on tõepoolest kõige rohkem praegu Lääne Balkan ja me ei kaota seda fookust kusagil, isegi kui me tegeleme teiste maadega. ja kõik asjad on toimunud väga hästi, rohkem kui kümme aastat, aga me peame vaatama ka tulevikku. kui me näeme, et demineerimine Lääne Eh, Balkanil eh, muutub väiksemaks, kui selle järgi on vähem nõudmist, siis, eh, siis me mõtleme, et kus me saaksime seda funktsioneerivat fondi ära kasutada selleks, et tegeleda demineerimisega ning sellega seonduvad ka mingid muud tegevused ning siin me vaatame siis nüüd käsi- ja kergrelvade poole, aga me, ma olen täiesti nõus, et me peame kõigepealt ühe asja ära lõpetama ja see on meie prioriteet. meie sihtfondil on on äh, olnud probleeme Euroopa Liidu rahade saamisega, sellepärast et tegemist ei ole rahvusvahelise organisatsiooniga, vaid tegemist on vabaühendusega ja mm, siis äh, on teatud äh, reeglid, mis meil ei võimalda alati raha saada ja praegusel hetkel me püüame seda organisatsiooni ümber kujundada selleks, et Euroopa Liidust lihtsamini raha saada Äh, rahastamise osas käivad asjad niimoodi, et kõigepealt annab raha meile USA. kongress äh, eraldab igal aastal meile teatud hulga raha, just nimelt meie äh, organisatsioonile demineerimise jaoks. ja selles ja siis sama suure summa Eh, paneme me, eh, saame me ka Euroopa Liidult, aga tegelikult Euroopa Liidult saame me rohkem. aga igatahes see raha, mis tuleb USA eelarvest, on eh, täitsa paika pandud, alati olemas ja see teeb meie elu lihtsamaks. mis nüüd puudutab Bosniat ja Hertsegoviinat, kogu olukorda, mis seal on siis ma arvan tegelikult, et emineerimist eh, see ei puuduta, aga terve olukord on niisugune, mis tekitab muret. kõigepealt eh, need aastad, mis läksid kaduma eelmise valitsuse ajal ja mulle tundub, et praegune olukord ei ole jätkusuutlik. Bosnias peab midagi muutuma, peab muutuma suhtumine Bosniasse, sest lihtsalt eh, ilma selleta ei saa muutus peab tulema. meie Euroopa Liidus peame mõtlema, kuidas Bosniat aidata, kuidas aidata seda maad ja siis nad peavad leidma võimaluse, kuidas ikkagi kolm rahvust seal saaksid koos eksisteerida. aga midagi peab tegema teisiti, midagi peab muutma, sest me ei saa lihtsalt lubada seda, et maa, kus, mis kannatas eh, kõige rohkem sõjas, jääb kusagile ripakile, jääb kõikidest teistest maha. ja see on oluline meie jaoks, see on oluline nende jaoks. nii et, et ühine mure. ja nüüd küsimus lahendamata probleemidest. tõepoolest, teil on õigus ajad muutuvad ja mõned probleemid, mis, mis jäid meist kaugemale, mis külmusid, me ütlesime, et need asjad ei puuduta meid, et need probleemid on tegelikult niisugused, mis puudutavad meid kõiki, puudutavad meid eurooplastena kui midagi juhtub Albaanias, nii nagu praegusel hetkel ähm, välja toodi, siis see on ka meie probleem, see puudutab Euroopa Liitu. kuidas me saame Albaaniat aidata? E, möödunud nädalal oli meil just mitteametlik e, kohtumine, kus me mõtlesime, mida me saaksime teha, sest me ei saa lihtsalt käed rüppes pealt vaadata, kuidas asjad kujunevad tegelikult, kuidas nad on kujunenud viimase kahe aasta jooksul. mulle tundub, et meil on vaja Albaania osapooltega eh, tegeleda just eh, meie Euroopa Liiduna, nendel on eh, need valimised maikuuses ja just enne seda oleks vaja partneritega tihedamat koostööd teha. võib-olla, et me peaksime eh, taotlema seda, et albaanlased ise eh, võtaksid ennast kokku, oleksid fokusseeritumad. me peaksime võib-olla püüdma rääkida eh, valitsuse juhtidega ja opositsiooni juhtidega selleks, et oleks võimalik leppimine Euroopa Parlament üritas seda teha möödunud aastal ja võib-olla Euroopa Liiduna hõlmates ka nõukogu, peaksime me nendega rääkima, me peaksime neid julgustama. ja võib-olla üldse eh, nii-öelda prožektorid nende peale keerama nüüd eh, esmakordselt läheb Tiranasse ka välisteenistuse suursaadik ja see oleks tal võimalus näidata, eh, kui hästi ta oma tööd teeb ning see aitaks tõsta ka Euroopa Liidu nähtavust. aga tulles tagasi lahendamata eh, probleemide juurde, üks asi on Albaania, aga me peame minema kaugemale, vaadakem Vahemere regiooni vaadakem, kuidas seal olukord kujunevad. E, praegusel hetkel igatahes tekitab Tuneesia väga suurt muret, sest seal öö, e, selle järelmina võivad olla konfliktid ka muudes maades selles regioonis. ning me peaksime öö, e, mõtlema selle peale, mis seal Tuneesias välja kujuneda võib, meil ei ole piisavat dialoogi Euroopa Liidu ja e, e, Tuneesia vahel meil on loomulikult mingisugused sidemed, aga sellest ei piisa, sest tegelikult me oleme Iisraeli-Palestiina e, konflikti pantvangid. me peaksime suurendama dialoogi antud regiooniga. Eh, kas siis Euroopa Vahemere eh, raamistikus või mingisugusel muul kujul, aga meil peaks olema nagu eh, rohkem võimalik mõjutada olukordi selleks, et kriise vältida, selleks, et aidata kriisi lahendada, sest muidu lõppkokkuvõttes on tegemist meie probleemiga. sest meil on vaja anda seal humanitaarabi ja aidata neid Mm, regioone ka teisiti, nii et, et eh, see, mida te mu käest küsisite, ütleb mulle seda, et eh, me peame vaatama igasuguseid probleeme, me peame tegelema Küprose ja Nagorno-Karabahhiga ja, ja eh, loomulikult seda kõike lihtsam öelda kui teha, aga me ei pääse sellest. mis nüüd puudutab klastermiine ja üldse ladustamist, laskemoona ladustamist, siis äh, praegusel hetkel meie eh, meie fond koondab tähelepanu maamiinidele. aga erinevad miinid nõuavad ka erinevat lähenemist. meie sihtasutus on hõlmatud eh, teatud projektides, näiteks Serbias, kus me korjasime kokku ja viisime ära e, lahke, lõhkemata e, laskemoona, mis jäi sinna NATO operatsioonide järel, aga need on kõik sellised pisikesed projektid, aga me püüame nende väikeste projektide kaudu saada kogemusi, kuidas seda teha. aga tegelikult see on meie eh, nagu eh, tulevikusuund, et eh, kuidas eh, tegeleda ka teist tüüpi lahke, laskemoonadega. Sloveenia küsis, et mida me saaksime teha eh, selleks, et, eh, et, et ei kogutaks eh, laskemoona kokku, et seda hävitataks, tõepoolest, me oleme sellega tegelenud. mis puudutab nüüd teavitamist, siis meie tegime ettepaneku, et meie võiksime olla eh, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal Ottawa protsessi eh, juhid ja me mõtleme praegusel eh, sellele, kuidas hõlmata kõiki eh, Ottawa eh, protsessi osapooli. loomulikult Ühendriigid on üks kõige tähtsamaid, kes loodetavasti ühineb selle konventsiooniga. positiivseid märke on Eh, riigisekretär eh, ja kongress eh, on selle poolt, et astutakse edasisi samme ja me loodame tõepoolest, et meie plaanid ka ellu rakenduvad. ja nüüd, kas üks või mitu eelarverida seda küsiti minu käest, aga minule tundub, et üks eelarverida lihtsalt aitab eh, paremini järgida, kui palju, jälgida, kui palju eh, raha kulutatakse demineerimise peale, sest kui on see kõik jaotatud erinevate eelarveridade vahele, siis eh, info võib jääda varju, aga rahvusvahelisel üldsusel on vaja teada, kuidas programmi arenedes demineerimine toimub sest et paljud arvavad, et tegelikult probleem peaks olema juba lahendatud, aga nagu te näete, ei ole veel kõik lahendatud. ja nüüd viimane eh, küsimus. Eh, mu käest küsiti ühe raporti kohta eh, meile on tehtud siin, tähendab, selles raportis tehakse väga tõsiseid süüdistusi Äh, esitatakse tõsiseid süüdistusi ja see äh, puudutab olukorda äh, selles osas, mis toimumas on. me peame vastama kõikidele nendele süüdistustele ja me peame uurima neid süüdistusi, kas nad on põhjendatud või mitte. on vaja saada selgust mis äh, tõepoolest juhtus, kui midagi juhtus. praegusel hetkel ütleme meie nii, et äh, tegemist on tõsiste süüdistustega ja asja on vaja uurida. suur tänu! Merci beaucoup, monsieur, monsieur le ministre, merci euh.... suur tänu, härra minister, selle ettekande eest ja äh, selle ülevaate eest. ja eh, nagu te näete, härra Van Ordeni sõnavõtust nähtub ka, et eh, Euroopa Parlament ja Euroopa Liit tegelevad tervikuna demineerimise küsimustega. suur tänu teile veel kord. teeme väikese pausi ja siis võtame vastu härra Dekreni Bien, chers collègues, nous reprenons euh, notre... kallid kolleegid, jätkame oma tööd. täna on meil hea võimalus võtta vastus siin Belgia kaitseminister Peter de Krem, kes räägib meile Belgia eesistumise kuuest kuust. tahaksin siin täpsustada, et äh, vastavalt Lissaboni lepingule on nüüd ÜVJP ja EKJP äh, eest vastutus läinud proua Ashtonile, aga eesistumine, Euroopa Liidu eesistumine on ikka roteeruv ja äh, meid huvitab, mis toimus viimasel poolaastal, äh, kahe tuhande kümnendal aastal, eelkõige millest räägiti mitteametlikul kaitseministrite kohtumisel ilma välisministriteta, see toimus Gentis septembrikuus ja äh, väga palju räägiti äh, minu teada erinevatel foorumitel äh, ressursside koondamisest, ressursside jagamisest, võimekusest tervikuna vastavasisulise raporti koostasid sakslased ja rootslased koos, seega meid huvitab, kuidas need kohtumised mõjutasid siis tegevust Euroopa tasandil ja loomulikult kaitsepoliitika valdkonnas rakendus Euro Euroopa Liidu toimimise leping samuti, kuigi praegu on veel üleminekuperiood, seetõttu ongi meie ähm, kohtumiste äh, ja struktuuride formaat võib olla ebatüüpiline või vähemalt see oli nii kahe tuhande kümnendal aastal. praegu me veel kohaneme Lissaboni lepinguga Euroopa kaitse- ja julgeolekupoliitika valdkonnas ja eh, me kuulsime Claude France, eh, Claude France Arnoux määrati Euroopa Kaitseameti peadirektoriks, samuti määrati ametisse KOPS-i eh, on eesistuja ning ähm, ahvetis kohtume me äh, täna äh, veel äh, proua Ashtoni büroo esindajaga. ja meid huvitab väga, milline see üleminekuperioodi institutsionaalne korraldus või ülesehitus või töö ülesehitus siis on. palun, sõna on teil, härra de Kreml suur tänu, härra esimees, Kasanu, parlamendiliikmed, külalised, mul on väga hea meel täna siin olla kui sa kutsusid mu siia, vastasin sellele kutsele otsekohe, sest minagi tahaksin rääkida sellest, millega tegeles Belgia eesistujana viimase kuue kuu jooksul ja mitte nendest Belgia siseküsimustest, mis ka meie meeli köidavad. kaitse- ja julgeolekupoliitika osas on eh, Lissaboni leping maastikku täiesti muutnud. Te teate uut korda, kõrge esindaja Cathy Ashton on nüüd eh, juhtpulli juures, ta on siis nii komisjonist kui ka nõukogu peasekretäriaati kohal ja vastutab Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitikat ning äh, ma tahaksin rääkida, kuidas Belgia eesistumine toetas Lady Ashtonit. teiseks, äh, jätkuv äh, tegevus peab nüüd olema kuidagi koordineeritud uue arengupoliitika korraldusega, kuna meie äh, vahendid on eriti piiratud, aga Euroopa välisteenistus ESA on loodud, loodame, et see aitab meid. selle teenistuse loomine oli muidugi äh, üks prioriteete Euroopa Liidus ning äh, see oli ka kahe tuhande kümnenda aasta tegevuse üks prioriteete. loomulikult äh, mõjutas ka Lady Ashtoni tegevust, tema tööd, seda, kui palju aega ta sai kaitsepoliitikale pöörata. nüüd äh, väga tähtis oli, et äh, kaitsepoliitika ei jääks kuidagi tahaplaanile äh, või siis, et see külmutataks, mis siis ohustaks meid kõiki, sest sellisest olukorrast oleks võimatu välja tulla nüüd eh, ÜVJP ja EKJP eh, on ühe või selle uue lepingu eh, väga oluliseks osaks ja muide nad mõjutavad ka arvam- eh,, avalikku arvamust oluliselt. Euroopa kodanikud ei mõista, kui Euroopa Liit ei tegutse kaitsepoliitikas ja ei korraldada diplomaatiat. ja nüüd äh, ühine julgeoleku ja välja poliit-, välispoliitika töötati välja koostöös ja ma pean ütlema, et koostöö on olnud üsna e-, edukas. täna on meil olemas juba äh, uued strateegilised kontseptsioonid, need ei ole küll muljetavaldavad, aga ikkagi meil on olemas kõik institutsioonid, instrumendid ja mehhanismid selleks, et strateegilisi plaane ellu viia või vähemalt protsess käib, kui nii võib öelda. kahtlemata on selle arengu kõige olulisemaid saavutusi mitmete Euroopa Liidu missioonide väljasaatmine ja ma tahaksin öelda, et see on küll suur saavutus. tulen tagasi Džiibutist, kus ma äsja kohtusin meie brigaadiga ja, ja see on tõsi, Atalanta on väga edukas Euroopa Liidu missioon ja seega on Euroopa Liit astunud suure sammu edasi julgeoleku ja stabiilsuse tagamisel. see on väga oluline samm selleks, et meie oma huve kaitsta ja oma väärtusi levitada. ja vaatamata nendele saavutustele peab tõdema, et Euroopal on vaja veel teha jõupingutusi selleks, et vastutundlikult käituda, et olla globaalsel areenil usaldusväärne partner, et meid respekteeritaks olulise tegijana rahvusvahelisel areenil. me usume kindlalt, et ees, eesistuma Belgia äh, andis olulise panuse nendesse jõupingutusse ja seetõttu teatasime ka, et eesistumise e-, põhieesmärkidest oli üks kõige olulisemaid Lissaboni lepingu rakendamine. belglased usuvad, et uus alusleping saab ÜVJP ja EKJP uuemale, kõrgemale tasemele tuua selleks, et vastata praegustele julgeoleku välja, väljakutsetele ja leida meie väärikas koht rahvusvahelises elus. Lissaboni leping kutsub üles eh, ühise põhjaliku kõigehõlmava lähenemise rakendamisele, see tähendab seda, et et me peame paremini tänaseid ja, ja tulevasi julgeoleku väljakutseid lahendama, arvestades Euroopa Liidu spetsiifikat, peab ütlema, et meil on kõik instrumentid ja vajalikud ressursid selleks, et kõike, kõikehõlmavalt tegutseda. me peame kõik elemendid aga ühendama sidusaks süsteemiks ja mehhanismideks, nii et kõikehõlmav lähenemine ka äh, sõjatandril ja kohtadel teoks saaks ja nüüd mina kaitseministrina mõistan, et äh, ka tsiviilkriisi ohjamises tuleb ka tulevikus kasutada sõjaväe tuge. see muidugi ei äh, muuda tsiviilkonfliktide ja tsiviilabi olemust, seetõttu on vaja äh, meie opera-, operatiivvõimekust tugevdada, et vastavaid missioone ellu viia. kõikehõlmava rakendam-, äh, kõikehõlmava tegevuse rakendamine on väga oluline tsiviilsõjalises koostöös, tsiviilsõjaline koostöö, selline lähenemine on Euroopa Liidu unikaalne lähenemisviis, mida tuleks edasi arendada ja ma tahaksin ka öelda, et see on ka üks meid kõige paremini reklaamiv element. tsiviilvõimekus, nende rakendamine on väga tähtsad selleks, et muutuda asendamatuks partneriks ka teistele kriisi ohjamisel. NATO loob praegu väikest koordineerimisüksust eh, stabiliseerimise ülesehitustööks ja see peaks olema ka meid motiveeriv samm selleks, et vastata tulevikus ees seisvatele väljakutsetele. me tahame olla respekteeritud partner ka äh, Ameerika Ühendriikidele ja vastupidi. Äh, me soovime, et äh, Ameerika Ühendriigid oleksid huvitatud meist kui usaldusväärsest partnerist. Lissaboni lepingus on ka selliseid instrumente nagu vastastikuse abistamise klausel ja solidaarsusklausel, mis annavad adekvaatse vastuse sellele, kuidas on ühinenud välisteenistus ja kaitsepoliitika. kui me räägime katastroofiabist, merejulgeolekust, on see väga tähtis ja ma arvan samas, et vastastikuse abi ja solidaarsuse klausli edasiarendamiseks on vaja võtta aega et me mõistaksime, millised vahendid sobivad meie ülesannete ja ambitsioonidega kõige paremini. me peaksime kindlasti vältima NATO äh, dubleerimist. ja lõpuks tahaksin rääkida sõjalise koostöö uutest väljavaadetest Euroopa Liidu raamistikus. permanentne struktureeritud äh, koostöö on väga oluline element Lissaboni lepingu jõustumisel, see mehhanism saab äh, uue dünaamika anda liikmesriikide koostööle Euroopa Liidu raames selleks, et Euroopa Liidu sõjalist ja kaitsevõimet tugevdada, selleks, et äh, läbi viia kõige, kõige nõudlikumaidki missioone. Hispaania eesistumise ajal investeeriti väga palju selleks, et äh, leida lisaväärtus meie mehhanismidele. meie kontseptsioon siiski ei ole otsuse tegemiseks veel valmis, veel küps, meil on vaja veel analüüsida olukorda, et jõuda ühisele arusaamisele, poliitilisele konsensusele. me ei tohiks ära unustada, et aluslepingu tekst tegelikult koostati peaaegu kümme aastat tagasi ja meie ümbrus areneb väga kiirelt. ÜVJP eh, ei ole veel lõpule viidud, aga peab ütlema, et ähm, meil on veel väga palju ära teha, me peame arendama, täiustama sõjalist võimekust, arvestades meie praegusi finantsvahendeid. praegusel hetkel on äh, reservide koondamine ja jagamine kõige tähtsamal kohal meie võimekuse aruteludes. selline koostöövõim annab kindlasti võimaluse ka mm, tegutseda koos logistika ja, ja koolituse valdkonnas, mis ei ole nii tundlikud teemad võib-olla kui mõned muud ja ma kujutan ette, et homme juba avanevad meile uus, uued koostöövõimalused ning äh, praegusel hetkel tundub küll, et äh, me ei pea oma äh, mõt-, lendu piirama, peab ütlema, et meil on kindlasti mitmeid võimalusi, sisu on tähtis, mitte vorm, meil peab olema avatud lähenemine koostööle ja äh, me peame äh, ära kasutama kõiki häid äh, kogemusi, mida siis võib partneritega jagada. daamid ja härrad, Euroopa kontekstis on ressursside jagamine ja koondamine äh, väga tähtsal kohal ja tõesti mm, meie, äh, äh, meie kõige kaks, kaks kõige tähtsamat ähm, märksõna on praktilisus ja, ja koostöö. praeguses olukorras peavad kõik liikmesriigid piirama oma vahendeid tuleb tunnistada, et kaitsepoliitika langeb kokkuhoiu ohvriks äh, esimesena, ma ei räägi mitte ainult eelarvevahenditest, aga äh, samuti tuleb lahendada järgmine paradoks. ühest küljest kogu maailm, rahvusvaheline kogukond, nagu me teda nimetame, ja rahvusvahe- ja Euroopa kodanikud ootavad Euroopa Liidult, et äh, ta käituks tõhusalt ja vastutustundlikult julgeolekuküsimustes ja teisest küljest peame me nendele ootustele vastama, äh, arvestades vähenenud eelarvevahendeid, mis meie käsutuses on liikmesriikides. seega äh, arvan, et me peame julgelt analüüsima, millised on meie äh, kaitsevõime arendamise võimalused Euroopa Liidu sees, sest see on väga tundlik teema. nagu te teate, armeed peetakse väga sageli just liikmesriikide suveräänsuse sümboliks. seega peab ütlema, et Euroopa Liidu sõjaväe, ühise sõjaväejõudude mõte ei ole veel küps paljude jaoks. samas tuleb ära arvest-, äh, arvestada kõikide võimalustega, mis liikmesriikide äh, käsutuses, et äh, toetada ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat, et Euroopa Liit oleks usaldusväärne, stabiilne partner, mis aitab kogu maailmas heaolu, stabiilsust ja julgeolekut tugevdada, eelkõige meie läheduses. seetõttu tule, tuleb kaaluda, kuidas suurendada arvuliselt, aga kvalitatiivselt äh, meie koostöövõimalusi, realiseerides äh, nii hästi kui võimalik meie vältimatuid investeeringuid ning samas äh, olles ökonoomsed, me teame, et meil ei ole kõigil sarnaseid võimalusi varustuse ostmiseks või teadusuuringuteks ja nüüd Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa äh, sõjalise koostöö hiljutine kokkulepe näitab, et äh, koostöö areneb, äh, koostoimevõimekuse suurendamine on väga oluline motiiv selles poliitilises kokkuleppes, aga minu silmis on kahtlemata tinginud niisuguse lähenemise eelarvepiirangud. eelarvepiirangud on meie kõigi jaoks olulised ja eelkõige kriisi ja praeguse kriisi tõttu peame mõtlema, kuidas seda uueks võimaluseks pöörata. majanduse, majanduskriisi mõju on järjest selgemini tunda ka kaitsepoliitikas. nüüd, daamid ja härrad, tahaksin teile detailsemalt rääkida Genti mitteametlikust ministrite kohtumisest. mõned aspektid olid üsna erilised, äh, Lady Ashton oleks pidanud seda juhatama, aga ta oli äh, ÜRO Peaassambleel New Yorgis, seega mina pidin seda kohtumist juhtima, juhtima ja äh, mul oli võimalus kasutada eesistumise lööklauseid Lissaboni lepingu järgi Belgia töötab Lady Ashtoni toetamiseks Herman Rampöi pöördus samuti ministrite poole enne kohtumist ja rääkis, et ta on arutanud neid küsimusi, ehm, julgeoleku ja, ja kaitsepoliitika küsimusi Lady Ashtoniga ning toolitas, et Euroopa Nõukogu ehm, ootab ehm, ministrite koostööd, muide meie kohtumine toimus enne ülemkogu mõned päevad ainult ja ähm, me arutasime Lady Ashtoniga detsembri ministrite kohtumist eelnevalt juba, keskendusime kõige tähtsamatele punktidele, nimelt eh, kuidas eh, parandada koostööd, kuidas koondada ja jagada võimekust, kuidas korraldada eh, teadustegevust ühiselt ning kuidas anda ka EDF-ile e strateegiline äh, panus. meie poliitiline raamistik on paranenud, mis siis omakorda võimaldab koostöövorme täiustada tulevikus selleks, et rakenduks meie püüdluste ühine visioon. vajadus poliitilise visiooni järele räägiti on ähm, üks iseloomustav joon, kui kõneldakse Genti äh, kohtumisest äh, ning peab ütlema, et äh, kaitseministeer-, ministrid ütlesid täiesti selgelt, et neil on soov täiendavalt arutada võimalusi koostööks, ressursside koondamiseks, jagamiseks. niisugune rahvusvaheline projekt peab olema praktiline ja selle eesmärk peab olema operat-, operatiivvõimekuse suurendamine. samuti toodi välja uusi koostööalasid, sõjalised koolituse, logistika, hoolduse ja transpordi alal. samuti räägiti sellest, et Eindhoven on meie jaoks eeskujuks. tehti ettepanekud, kuidas kuidas jagada ülesandeid näiteks äh, Balti riikide mm, õhukaitset tuleb ühendada rannakaitsega ja samas ei tohi äh, need plaanid äh, ohustada liikmesriikide solidaarsust, otsustamaks, millistes missioonides nad osalevad või mitte. koostööperspektiivid on, tunduvad olevat paljulubavad. samuti toodi välja ettepanek, tuginedes liikmesriikide analüüsidele, äh, kuidas teha koostööd ja muide, Saksa äh, kolleeg ütles, et süstemaatiline analüüs võiks tõhustada meie äh, sõjalist koostööd. kõigepealt on oluline välja töötada liikmesriikide kõige tähtsamad eesmärgid, et ja äh, välja tuua ka see, mis jääb liikmesriigi pädevusse, teiseks tuleb äh, analüüsida, millised on meie äh, võimekuse koondamise võimalused, mida saab teha koostöös partneritega, kuidas jagada ülesandeid. seda mõtet toetati ning toetati ka mõtet, et Euroopa Kaitseamet või agentuur peab kaasa aitama koostöövaldkondade väljaselgitamisele. ja uued instrumendid, mida eh, kindlasti ei tohiks välistada tulevikus. permanentne alaline struktureeritud koostöö on kindlasti oluline, aga see ei olnud küll meie peateema kohtumisel. kaitseministrid juhtisid tähelepanu ka arengupoliitika ja koostöö vajadusele, samuti võrdsetele võimalustele sõjatööstuses, et turumoonutusi vältida, sõjatööstuse turg Euroopas ning tehnoloogi-, Euroopa tööstustehnoloogiline baas olid arutusel ja toodi välja, et ähm, meil on vaja uut vastavsisulist paketti, samuti huvitasid meid ühisettevõtted ja ühised projektid, mis tagaksid võrdsed võimalused osalemiseks kõigile. ministrid äh, tõdesid, et äh, palju otsustatakse ära just äh, kohaliku tööhõive huvidest, aga rõhutati ka, et on vaja rohkem koostööd ning ressursside koondamist. samuti räägiti äh, vahendite täiendamisest NATO arvelt. paljud ministrid to-, toonitasid, et koostöö on muutunud tähtsamaks kui kunagi varem ja Euroopa Liidul on vaja äh, leida võimalus, kuidas oma tööd tõhustada. paljud ministrid äh, hindasid ka väga personal, personaalseid kontakte ning samuti nende kontaktide tähtsust struktuurse koostöö parandamises. ma tahtsin nendest teemadest rääkida ka NATO partneritega ja see otsustatakse ilmselt lähitulevikus juba ära. ja nüüd selle ministrite kohtumise lõpus teadsime, et üheksandal detsembril toimub ka Lady Ashtoni juhtimisel ametlik ministrite kohtumine ja e, seal räägiti eelkõige võimekuse arendamisest. E, kohtumisel räägiti Genti raamistikust, mis arvestab vajadust täiustada meie vahendeid ja võimekust, kuid ka vajadust äh, ära kasutada piiratud finantsvõimalusi. Prantsusmaa ja Ühendkuningriik on juba alustanud äh, oma, äh, oma ressursside koondamisega, Saksamaa ja Rootsi on omakorda läbi viinud analüüsi ja teinud uusi ettepanekuid selleks, kuidas kasutada kõige paremini võimalusi, et koostööd teha tahaksin siin, siin nimetada ära ka e, Euroopa Liidu e, e, transpordi juhtimise keskuse loomist Hollandis, see on väga oluline, sest Ehm, nüüd saavad liikmesriigid usaldada missioonide korraldamisel sellele äh, asutusele, samuti on äh, oluline mainida siin ka meie ühiseid koolitusvõimalusi hävituslenduritele Prantsusmaal ja Beneluxi koostööd. samuti äh, peavad meie paika pandud sihid aitama liikmesriikide äh, koostööd tõhustada. detsembris toimunud ametlikul kohtumisel nõudsin, et kinnitasin ma, et mida äh, paremini areneb meie kaitsepoliitika, seda paremini suudame me täita oma rolli maailma tasandil julgeoleku ja stabiilsuse tagajana, mis minu arvates on väga oluline, sest see arvestab meie ambitsioone ja meie ühist saatust. kogu koostöö peab toimuma avatult, andma võimaluse erinevate algatustega ühineda ka teistele riikidele ning anda inspiratsiooni teistele riikidele sarnasteks algatusteks. Cathy Ashton kavatseb ka kahe tuhande üheteistkümnenda aasta keskel öö, äh, koostada aruande selle kohta, kuidas on ühine kaitsepoliitika arenenud, kuidas on arenenud ressursside jagamine. Conclude. As repeatedly highlighted. nii nagu korduvalt on välja toodud, siis võimekuse arendamise osas on meil vaja edasiminekut. kaitseministrid kutsusid üles eh, sellele, et Euroopa Liit mängiks stimuleerivat ja koordineerivat rolli. Nemad tahavad aktiivset koostööd teha eh, ja eh, arendada seda koostööd Genti raamistiku piires. ma olen täiesti veendunud, et kõik kaitseministrid toetavad ning aitavad kaasa meie jõupingutustele, kui seda on tõepoolest vaja Euroopa ühtse kaitse ja eh, julgeolekupoliitika jaoks. suur tänu teile! härra minister, suur tänu selle väga põhjaliku ülevaate. see, eh, teie ettekanne näitas, et Lady Ashtoni tuge, tugi eh, kaitseministritele oli väga aktiivne, aga mul on ka kolm väikest küsimust. esimene puudutab niisugust üldist lähenemist ja seost Euroopa Liidu välispoliitikaga, mida nüüd eh, vastavalt Lissaboni lepingule Euroopa Liit hakkab rakendama, integreerides seda julgeoleku ja arengupoliitikaga. nimelt tundub, nagu me Strasbourgis kuulsime, et kõik liikmesriigid ja välisteenistuses osalejad ei ole tunnetanud eh, meie ülesannete pakilisust, nende globaalset iseloomu eh, ja eh, samas Euroopa Liit peab mitmetele rahvusvahelistele küsimustele tõesti integreeritult lähenema arvestades ka liikmesriikide ning ähm, kabealsete riikide võimekust. kas see ülesannete pakilisus on ka arvesse võetud nõukogu ta-, tasandil, huvitab mind. ja teiseks äh, NATO küsimus. Äh, lisaks teie kohtumistele toimus ka Lissabonis NATO kohtumine, tippkohtumine ja paljud meie seast olid pettunud Euroopa Liidu NATO koostöö pärast paljud ootasid strateegilise koostöö tõhustamist, muidugi küsimus on seotud ka Türgiga, aga Türgiga suhete arendamine ei osutunud võimaluseks, kas on tegemist mingisuguste poliitiliste takistustega, kuidas saaks vältida seda, et poliitilised probleemid ei ohustaks meie otsedialoogi ja koostööd? ja äh, lühemas perspektiivis, kuivõrd reaalne on üldse nende kahe organisatsiooni, Euroopa Liidu, NATO koostöö ning kolmandaks tahaksin rääkida kaitse ministrite kohtumisest me teame, et äh, osades küsimustes olid mõned liikmesriigid üsna jäigal seisukohal, kas meie, muide, me võtsime eelmisel aastal ka äh, võimekuse kohta käiva raporti. meile tundub, et kindlasti ministrid saavad võimekuse, sõjalise võimekuse täiustamisel midagi rohkem ära teha, aga aga mis on teie arvamus? ma juba rääkisin liiga pikalt, mulle tundub, et härra Pasku äh, väliskomisjoni aseesimees soovib ka kõnelda, palun. You know, idea... mina ütleksin nii, et see idee, et siia tulla eh, üks kuu pärast eesistumise aja lõppu on tegelikult selline asi, mille, eh, millele peaks mõtlema ka eh, tulevikus, et võib-olla järgmine, eh, järgmise eesistuja kaitseminister kutsutakse kohale kuu aega pärast nende eesistumise aja lõppu ning siis me tõepoolest saame ära kasutada selle kõikehõlmava vaate, mis eesistujal on teinud, tekkinud tõepoolest, härra minister, teil on õigus, et Lissaboni leping kirjutati kümne aasta eest, aga eh, paljudel objektiivsetel ja subjektiivsetel põhjustel eh, tegelikult eh, läks selle ellu, langes selle elluviimine kriisiaja keskele. mis te arvate, kuidas oleks läinud asi siis, kui see oleks kõik juhtunud enne kriisi tekkimist, sest kriisi ajal alati ei ole raha ning eh, te ju teate, et see eh, suurendab konkurentsi Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. aga võib-olla sellest on ka kasu, sellepärast et nüüd me peame ressursse koondama, ressursse jagama. ja me peame praegusel hetkel vaatama, eh, kuidas kujunevad asjad Briti ja Prantsuse kokkuleppega, sest nemad juba põhinevad nendel ehm, jagamise põhimõtetel, sest see sunnib tegelikult meid ka eh, tegutsema ühiselt, kujundama välja eh, ühise visiooni erinevate kriiside kosta. see on üks väärtus, mis kriis kaasa tõi. sest võib-olla muidu oleks meil läinud kauem aega, et me oleksime hakanud ühiselt tegutsema. nüüd veel kaks asja Gentist, nii palju kui mina nüüd mäletan. selles Genti raamistikus on erinevad raamistikud, et me peame koordineerima ka eelarve mm, kärpeid, sest kui on tõesti riigid, kes oma eelarve, oma kaitse-eelarvet vähendavad, siis äh, me peame Eh, hoidma sellel väga täpselt silma peal, sellepärast et muidu me jõuame sinnamaani, et mõnede maade eh, kaitse-eelarved eh, muutuvad liiga väikeseks, allapoole seda taset, mida me oleme kokku leppinud, sest näiteks Ungaris tõmmati sõjalisi kulutusi väga tõsiselt kokku, kaitsekulutusi. ja tegelikult see ei ole ju üldse vastuvõetav nendele riikidele, kes seda ei ole teinud ja kui me nüüd olukorral eh, korralikult silma peal ei hoia, siis tekib tasakaalustamatus, mis eh, põhjustab poliitilisi probleeme ning siis lõpuks ütleksin ma, et meil on alaline koostöö ja seda peab soodustama, aga kas siin ei teki vastuolu, kui eh, meil on olemas ühtne Euroopa turg ja me püüame luua ühtset Euroopa kaitseturgu. kui on, kas ei juhtu nii, et eh, see, mida me oleme otsustanud üheskoos, läheb vastuollu sellega, mida iga riik ise otsustab võib juhtuda niimoodi, et kusagil võetakse vastu standardeid, mis teistele ei sobi. Merci beaucoup, euh, madame Nikolai. proua Nikolai. Monsieur le president, monsieur le ministre, j'ai une question liée sur de mul on üks küsimus, mis puudutab ülemkogu järeldusi. meie haavatavus või kõige haavatavam punkt ongi muide meie võima, võimekus sest meil on väga raske ühist julgeolekupoliitikat arendada. mina tahaksin küsida Euroopa Kaitseagentuuri kohta. me kuulsime täna liikmesriikide koostööst, koostööst nende vahel, kellel on, on juba head võimalused aga me ei ole kuulnud mingisugustki, mingisugusest abist nendele, kelle vaim-, kaitsevõimekus on minimaalne. kuidas siis toetada ühist kaitsevõimekuse suurendamist või, või koostööd kaitsevõimekuse alal? ma muidugi mõistan ja, ja jagan teie arvamust, et Euroopa Kaitseagentuuri tuleb ära kasutada, et kriis pöörata võimalusteks. suur tänu, härra Kaaler, palun! Äh, palju tänu, äh, härra eesistuja, härra minister, ma sooviksin teid väga tänada teie ettekande eest ma leian, et Belgia eesistumisperiood oli selle poliitika valdkonnas tõepoolest väga tulemusrikas me nägime väga pragmaatilist lähenemist paljudele küsimustele ja just tänu sellele pragmatismile olete te väga palju ka e, saavutanud, e, seda vaatamata rahalisele e, olukorrale. kuid paljudes valdkondades on tõepoolest vaja väga väheste vahenditega teha koostööd mul on küsimus kõigepealt selle kohta, mis puudutab Kaitseagentuuri. Te mainisite, et Euroopa Kaitseagentuuri ülesandeks on viia läbi analüüs, millistes valdkondades oleks võimalik koostööd parandada. osad riigid juba teevad koostööd, nagu näiteks Suurbrit-, Suurbritannia ja Prantsusmaa ja on aga ka valitsusi, kes kaalutlevad, kas mitte kaitseagentuurist välja astuda, kuna see hõlbustaks nende eelarvesituatsiooni. kas siin on võetud mingeid meetmeid, kuid, kuidas te näete siin tavaliste liikmesriikide olukorda lähiaastatel? ma leian, et oleks äärmiselt kahju, kui Euroopa Kaitseagentuurist hakatakse välja astuma. Te mainisite koostööd, mis kahjuks ei ole igal pool ühtviisi edukas. kas te võiksite täpselt öelda, kus on raskused? mulle avaldab väga sügavat muljet teie pragmaatiline lähenemine, see on väga positiivne, te mainisite näiteks edusamad transpordivaldkonnas. meil on väga palju näiteid tuua siinkohal, aga mis on siis struktureeritud koostöö osas raskusteks osutunud? ja veel üks personaliküsimus kaitseagentuuril on uus juht. kas äh, siin on äh, samuti näha, millised on muudatused tulemas? Äh, suur tänu, härra Valtieri. on CD raporti koostanud Lissaboni lepingu rakendamisest ja tema soovib nüüd sõna. Grazie, signor ministro, ma anch'io. palju tänu, härra minister ka mina sooviksin loomulikult tänada teid kõigepealt selle eest, et te siia tulite ja, ja no, tänada ka teie tubli töö eest. Teie saavutused eesistumisperioodi jooksul kaitsepoliitika valdkonnas olid väga suured, teie lähenemine oli tõepoolest väga praktiline, te tugevdasite Euroopa nägemust äh, eda- ja Genfi raamistikus on kindlasti saavutatud palju. vaatamata aga Belgia ja teie isiklikele ponnistustele eh, on ikka veel kahtlusi selles, eh, et eh, kaitsepoliitika või, ja julgeolekupoliitika on marginaliseerumas kui me mõtleme Euroopa ühise kaitseprojektile eh, ja vaatame näiteks välisteenistuse eh, loomist, eh, siis jääb mulje, et teatud valdkonnad jäävad tahaplaanile ja samas on tegemist väga oluliste valdkondadega mul oleks kolm küsimust. teie kokkuvõtte ja ka teie tulevikuplaanide kohta. kõigepealt Genti raamistik. see on loomulikult positiivne, aga millest ma päris hästi aru ei saanud, on edaspidised panused. Saksamaa, Rootsi dokument ma näen siin ohtu, et kogu protsess bürokratiseerub. ma sooviksin juhtida tähelepanu sellele, kuivõrd oluline on vaatamata dokumentidele, uuringutele, ei jääks unarusse nende praktiline rakendamine. vastasel korral kuue kuu pärast koostame jälle uued dokumendid, uued nimekirjad tegevustest aga edasi me ei liigu. teine küsimus. puudutab eh, kriisi ohjamisstruktuuride ja välisteenistuste, eh, teenistuse struktuuride eh, koostööd. ja kolmas küsimus puudutab üldist probleemi Euroopa mõõtme tugevdamist sõjalise kaitsevõimekuse valdkonnas siin on viidatud teatud puudujääkidele strateegilise planeerimise osas, kontrolli osas. oluline on ka tsiviilkontroll mitmesuguste missioonide ja operatsioonide juures kas siin on arenguvõimalusi, kas te näete neid? Monsieur Duff. suur tänu, härra Duff, palun um,. <clears throat> president um.... president. härra minister, suur tänu, et te siia tulite. Te olite suhteliselt viisakas Prantsuse Ühendkuningriigi äh, kaitse Eh, kokkuleppe osas te ütlesite, et tegemist on praktilise ja poliitilise eh, kokkuleppega, aga tegelikult see oli ka leping, mis sõlmiti väljaspool Euroopa Liidu raamistikku ning seda mm, arvati, et seda tehti niimoodi tahtlikult. kas te arvate, et tegemist on provokatsiooniga? kas teile ei tundu, et niimoodi õõnestatakse Lissaboni lepingu loogikat. ja milline oli siis kaitseministrite reaktsioon ülejäänud kahekümnest viiest riigist niisugusele kokkuleppele mida, mis näoga nad kuulasid Prantsuse ja e, Ühendkuningriigi ministrite ettekannet sellel teemal? ja teiseks tooksin ma välja niisuguse strateegilise mõtte. on esimesi märke selle kohta, et Euroopa Liidu strateegia e, takistab Euroopa Liidu, NATO koostööd ja e, selle põhiliseks takistuseks on Türgi ja Küprose konflikt, see on väga-väga tõsine komistuskivi. E, see on tegelikult e, tõelise Euroopa Liidu, NATO partnerluse Mm. hävitaja. aga praegusel hetkel on meil väga praktiline ja kiireloomuline Iraani probleem me oleme selles osas täiesti akadeemilise seminari õhkkonnast välja tulnud. sest et Eh, see puudutab kõiki liikmesriike, see puudutab nõukogud. me oleme praegu reaalpoliitika valdkonda jõudnud. kas te arvate, et on olemas mingisugused võimalused, et tuleb ühtne reaktsioon sellele Euroopa Liidu ja mm, NATO poolt kas tuleb mingi ühine vastuseis Iraani valitsuse eh, tahtele luua tuumapomm? Si, monsieur Butikov. Butikov. Danke, Herr Vorsitzender. Äh, tänan, äh, härra esimees, tänan, härra äh, minister. mul oleks kolm küsimust esimene toetub eelkõnelejatele, eh, härra Kaalerile, härra Tahvile. ka mind huvitaks see, millised probleemid alalise struktureeritud koostöö osas ootavad lahendamist? Te ütlesite, et siin on vaja uut lähenemist või midagi sinnakanti. mind huvitab, kas see on seotud konfliktiga, millele härra Tahv viitas. alalise struktureeritud koostöö mõte on olnud kaasav, hõlmav ja kui nüüd Prantsusmaa ja Ühendkuningriik omavahel äh, sõlmivad kokkuleppeid, siis on tegemist erineva lähenemisega ma ei ole kindel, kas seda kõike saab nii diplomaatiliselt, sõbralikult ja kenasti ühendada, nagu teie seda tegite. me kahtlemata teeme seda ja me oleme ka tulevikus diplomaatilised ja sõbralikud, aga niisugused eksklusiivsed lepped ei tohi õhustada avatud integratsiooni. seejuures huvitaks mind ka see, mis lähitulevikus kaitseagentuuri analüüse puudutab. kas siin on võimalik leida uut arengupotentsiaali? kui võiks märkida, siis ma usun Saksamaa ja Rootsi ettepanekusse, mis puudutab ressursside äh, jagamist pooling and sharing äh, projekti. Saksa parlament äh, peab veel otsustama oma panuse üle, aga põhimõtteliselt võiks siin ikkagi toetuda pooling and sharing lahendusele ma tahaksin teada, millised on siin tuleviku väljavaated? Teil on täiesti õigus eh, selles osas, mis puudutab eelarve nappust. kas kaitseministrid on huvitatud koostöö tegemisest kolmandate osapooltega, et saavutada paremaid tulemusi, näiteks NATO-ga. kas siin on võimalik edasi arendada tsiviilmõõdet? võib-olla oleks mõistlik rääkida NATO-ga juba varases etapis selle üle, et NATO ja Euroopa Liit ei teeks topelttööd või siis Atalanta operatsioon. kui me mõtleme sellele, kui me mõtleme sellele, kes saadab laevu no, piirkonda, kus nad vajavad kaitset, siis võiks tekkida ju mõte, et näiteks Hiina panus võiks olla suurem. igal juhul meie panus ja Hiina panus äh, Mm, peaksid olema õiges proportsioonis majanduslike huvidega. samuti, mis puudutab Venemaad, kas on mõeldud koostöö tegemisele Venemaaga, et saavutada suuremat kokkuhoidu? ja minu viimane küsimus puudutab Sudaani. kas üleüldse on mõeldud sellele, et võib-olla muutuda siin aktiivseks, kui tekib selline vajadus. võib-olla ei teki, aga see võib juhtuda. Merci, madame Lösing. ja, vielen dank um.... palju tänu. Äh, ma jätkan härra Püdikhoferi mõtteid, äh, mis puudutab äh, kulude kokkuhoidu. peame ühelt poolt pidevalt kokku hoidma, kokkuhoiuvajadustega arvestama, teiselt poolt on meil kohustused, meil on hankeprogrammid ja nii edasi. Eh, mis puudutab Euroopa Liidu hankeid, siis eh, siin on ettevaatlikult sõnastades olnud edu väga väike, sellest on vähe räägitud, aga eh, mis nüüd näiteks äh, äh, nelisada M ja muud eh, hanked eh, on küll jutuks olnud, aga me peame mõtlema sellele, eh, mida teha ja ma sooviksin küsida, mida olete teie juba ära teinud, et siin edu saavutada? ja järgmine küsimus puudutab solidaarsusklauslit. sageli räägitakse sellest, et aga tegelikkuses seda ei realiseerita. solidaarsusklausli tegelik realiseerimine on omaette probleemiks. siin tuleb eristada sisejulgeolekut, välisjulgeolekut Euroopa aspektist. minu küsimus teile on äh, Eh, see, milline on siis eh, tegelikult julgeolekusituatsioon solidaarsusklausli aspektist, eh, kuidas seda määratletakse? kas siia on hõlmatud näiteks ka protestiaktsioonid või kui meil tekib mõnes Euroopa Liidu riigis selline olukord nagu näiteks Tuneesias praegu, siis kas Euroopa Liidu ülesandeks on elanikke kaitsta või milline peaks olema meie reaktsioon, samuti kui tekib probleeme näiteks sõnavabadusega, mida siis solidaarsuse klausli raames tegelikult teha tuleks? kui täpselt on niisugused olukorrad üldse määratletud? Merci, enfin monsieur Yannis suur tänu ja lõpuks härra Janjes. Eh, eh, suur tänu. mida mina sooviksin öelda, on tegelikult siin juba eespool sõnastatud, seetõttu ma sooviksin teid eelkõige tänada selle eest, et te tulite meie juurde ma kuulasin teie ettekannet, see oli Euroopa vaimus ja mulle see väga meeldis. ma ei saa kõigega võib-olla täielikult nõustuda, aga tõepoolest me näeme, et osad riigid on kaitse ja julgeoleku valdkonnas äh, tõepoolest äh, Euroopa äh, ülesehitus töö osas tahaplaanile jäänud, sellest on väga kahju. ja ma meil ei ole sellele ka praegu head lahendust, me oleme teinud võib-olla teatud edusamme, nõukogus on seda küsimust arutatud, sellest on juttu olnud, kolleeg Koltieri, kolleeg Tahv viitasid sellele, paljud juhtisid tähelepanu sellele, et siiamaani ei ole selgeid otsuseid nõukogu poolt ja ka kõrge esindaja poolt. ka nõukogu ja komisjon ei ole väljendanud oma seisukohta, kuidas tugevdada koostööd ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika vallas. lahendust ei tuleks otsida no, paralleelselt, vaid poliitika kujundamisel tuleb teha koostööd. ka välisministrid kes äh, räägib, kes reisivad palju, kes äh, oma riiki esindades räägivad mitmuses meie vormis, äh, aga nad ei pea samas silmas sugugi Euroopa Liidu huve, nad räägivad iseenda riigi huvidest, aga meil on vaja leida ühine lähenemine julgeolekupoliitikas. Euh, je sais que l'esthétique et beaucoup d'aspects se rejoignent d'ailleurs dans nos questions. So many questions, so little time. Euh, donc j'aimerais remercier tout le monde qui a posé euh, ces questions. I, I would like to answer in a kind of uh, cable answers, which ma vastan telegraafi stiilis. võib-olla, et äh, siis ikkagi ka telegraafi stiilist piisab. kõigepealt vaatan läbi kõik küsimused nagu te, härra esimees, ütlesite, äh, mitmed küsimused on omavahel seotud. Te küsisite siin ühise lähenemise kohta, see on nagu metafoor kaitsepoliitika kohta. Äh, see puudutab kogu Euroopa Liidu kaitsepoliitikat. Äh, ma käisin Marokos äh, no,, äh, soovisin samuti ka tõhustatud regionaalset koostööd, mis aitaks kaasa globaalsele koostööle. Euroopa Liidu ja NATO koostöö on vajalik samuti ja ma arvan, et see puudutab ähm, eelkõige meie sõdurite julgeolekut, turvalisust. muide, Euroopa Liidul on mitmed liikmesriigid, kes nagu osalevad äh, topeltvõimekusega, kes on saatnud äh, mitmele sõjatandrile oma äh, sõjaväelasi ja seetõttu on vajalik Euroopa Liidu ja NATO vahelist koostööd, et tagada meie sõjaväelaste turvalisus selleks, et äh, edu saavutada, peab olema järjekindel, aga selleks peavad olema meil ka kindlad kavatsused. ja nüüd äh, nõukogu ja, ja kaitsepoliitika. ma ei ole näinud mitte mingisuguseid äh, deklaratsioone, artikleid, mis tahes poliitilise kuuluvusega. keegi pole öelnud, et, et kaitsepoliitika oleks Euroopa Liidu nurgakivi, vundamenti, kui seda ei ole loo-, öeldud, siis ei teki ka mingisugust üle-euroopalist kaitsepoliitika visiooni. nagu te aru saite, meie kohtumine oli väga kasulik, mingeid erakorralisi vabustusi ei, ei tekitanud, me tahtsime arutada, mis, milliseid võimalusi annab meile Lissaboni leping, lisa, milline on meie Lissaboni raamistik, me ei ole ette antud piiridest sugugi väljunud. ja ma arvan, et on, on vaja kindlasti edasi minna meie tööga. see kohtumine käivitas töö selleks, et välja töötada Euroopa Liidu ühine kaitsepoliitika visioon, nagu ma siin ka juba ütlesin, mis on vajalik. ja nüüd ähm, struktureeritud koostöö või nagu seda nimetatakse, PESCO, äh, see on saanud palju tuge siin parlamendis, nõukogus, mujal, see on muide väga ambitsioonikas instrument aga ma pean tunnistama, et me ei ole suutnud selle abil siiski välja kujundada kindlat arusaama, milline see struktureeritud koostöö peab olema. võib-olla äh, meil võiks olla erinevaid visiooni ettepanekuid ja siis äh, kuidas nüüd seda täpsemalt öelda? kõik os-, kõik osalised võiksid kokku tulla, arutada, milles kokku leppida. ma ikkagi loodan, et me peame oma analüüsi ka visiooni kohta jätkama. see, see prots-, protsess sai al-, aluse juba Hispaania eesistumise ajal ja nüüd Euroopa Kaitseagentuur. Praarnu, kui ma ei eksi, on nüüd selle agentuuri juht ja agentuur teeb väga head tööd. on olemas muidugi poliitilisi küsimusi, aga kindlasti on võimalik kokkuleppele jõuda tehnilistes küsimustes. teiseks, Gentis formuleeriti soov, et e, sellel agentuuril oleks e, e, strateegiline mm, lähenemine, visioon äh, see tähendab, et nõuti suuremaid ambitsioone, muidugi osad kardavad naisi ja mehi, kes on eh, ambitsioonikad, aga ikkagi meie soovime, et agentuur oleks palju avahnem, et tal oleksid palju julgemad kavatsused ja seda ka toetasid ministrid. ja veel eh, Genti kohtumisest. mis seal siis, milline pa-, e kuidas nähakse näiteks, kuidas nä-, nägid ministrid näiteks meie eh, missioone? panused koostöösse muutuvad järjest eh, stabiilsemaks, eh, sest kõik on mõistnud, et me oleme omavahel seotud. panustamine ei ole mitte ainult ajanõue, aga see on vajadus ja see muudab meie koostöö ka usaldusväärsemaks. ja kolleeg Tahv esitas mulle siin ka ühe küsimuse. Te ütlesite, et mina väga viisakalt viitasin sellele teemale. tegelikult poliitikas peaks niimoodi käituma, noh, mitte alati, aga ütleme su, suurem osa ajast mulle tundub, et Prantsuse ja Ühendkuningriigi leping on oluline. mina ei pea seda millekski kõrvalseisvaks või eemale kiskuvaks lõhkuvaks, vaid lihtsalt kaks liikmesriiki, eh, kes on ka NATO liikmed, eh, on milleski kokku leppinud, aga nad ei jää mitte kunagi väljapoole eh, üldisest otsustamise langetamise protsessist ja ma arvan, et eh, täna ja homme on eh, nende kokkulepe suur samm õiges suunas aga ma arvan, et ei ole õige pidada seda meie ühise raamistiku kõrvalseismi-, kõrval väljaastumiseks mis puudutab Iraani, siis meil on tõepoolest tohutu väljakutse, aga võib-olla meil on ka siin võimalus eh, ühtselt NATO-ga eh, midagi teha, Euroopa Liit ja NATO peavad eh, tegema koostööd aga ma arvan, et on äärmiselt oluline, et me läheme koos eh, NATO-ga, see tähendab Ühendriikidega samas suunas. aga need teised probleemid, mida siin nimetati, siis mulle tundub, et et Atalanta on väga oluline ja edukas operatsioon. väga oluline on, et Euroopa Liit on eh, Ehm, Somaalia rannikul eh, kohal. see operatsioon tervikuna eh, peaks kihti, peaks jääma paika kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõpuni ja liikmesriigid tegelikult peavad seda edukaks. tegemist on äh, äh, sellise operatsiooniga, kus äh, kohtutakse ka NATO kolleegidega ning tõepoolest praegu on hea aeg vaadata, kuidas me koos tegutseme. mulle tundub, et nüüd ma olen vastanud ära enamuse küsimusi meie kolleeg Lösing esitas mulle ka küsimuse ja temale vastaksin, et ähm, kui me räägime solidaarsusklauslist, siis tuleb öelda, et see on väga tähtis. me peame veel väga palju ära tegema, me peame ette valmistama selle solidaarsusklausli täpsustamisega ühte asja tuleb kindlasti vältida, see puudutab NATO-t ja Euroopa Liitu, kui me kava, kui me peame ennast mingisuguseks tulevaseks politseijõuks, kes tahab igal pool korda pidada, siis ma arvan, et see ei ole ei meie ambitsioon ega ka NATO ambitsioon, seetõttu me peame mõtlema, mida see solidaarsusklausel meile tähendab ja fikseerima selles kõige selle, mis meie jaoks kõige tähtsam on tsiviilsõjalistes operatsioonides. suur tänu. suur tänu, härra minister. aitäh nende vastuste eest, mis te meie küsimustele andsite. suur tänu, et te vastasite meie küllakutsele. meil oli hea meel teiega kohtuda. kuulsime ka siin kolleegidelt, kui vajalikud on kõik need muutused, mis praegu toimuvad, samuti täname teid praktilise lähenemise eest Äh, kaitsepoliitikale. Teie lööklause toetuseks Lady Ashtonile oli väga hea. loodame, et meie koostöö jätkub ka edaspidi. suur tänu ja nüüd, kallid kolleegid, meie koosolek on läbi. neljapäeva hommikul jääb koosolek ära, seega kohtumiseni järgmisel nädalal teisel, teisipäeval, esimesel veebruaril. suur tänu!